darf sie bitten platz zu nehmen liebe kolleginnen und kollegen! palun võtke istet lugupeetud daamid ja härrad lugupeetud daamid ja härrad mul on äh, suur rõõm tutvustada siin majas ja tervitada siin majas äh, oma head sõpra Sloveenia presidendi presidenti Borut Pahori, kes on endine Euroopa Parlamendi liige, tere tulemast! kallid kolleegid ma just vahetasin mõtteid äh, härra Pahoriga ja küsisin äh, küsimuse temalt äh, palju on äh, neid presidente, kellel on midagi ühist. Äh, ja ma juhtisin tähelepanu kõigile endistele Euroopa Parlamendi liikmetele, kellest nüüd on saanud äh, presidendid. nii et lugupeetud daamid ja härrad, eks näete ka ise, kellest, kes meist saada võib Sloveenia president on üks suurepärane näide sellest, et kõigist meist võiks saada president. mul on suur rõõm anda sõna härra presidendile, palun. gospod predsednik austatud Euroopa Parlamendi president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, kallid sõbrad. nagu äh, Euroopa Parlamendi president, äh, minu kallis sõber äh, härra Martin Schulz ütles, olin ma teie, Euroopa Parlamendi eelmisel ametiajal teie kolleegiks. Teie hulgas on ka neid, kelle jaoks ma olin isiklik sõber ning äh, ma pean tunnistama, et ma tunnen teist äh, sageli tõsiselt puudust nii isiklikult äh, kui ka poliitilises mõttes. poliitilises mõttes tunnen ma teist puudust iga kord, kui ma jällegi tajun, et Euroopa Parlamendil on oma oluline roll Euroopa saatuse kujundamisel, oma unikaalne ja eriline roll. Euroopa Parlament on äh, hädavajalik, ilma selleta ei saa. Euroopa Parlamendi ülesanne on unikaalne, me peame looma ühist saatust üle poolele äh, miljardile inimesele ja see muudab äh, selle koja eriliseks. ma suhtun suure austusega Euroopa Parlamenti. ja tahaksin täna teie ees rääkida ainult ühest paljudest võimalikest teemadest, mis praegusel ajal on olulised koos teiega, kes te, kelle arvamused ühtivad minu omaga, loodan ma arutleda sellest tähtsast küsi-, selle tähtsa küsimuse teemal, Euroopa Liidu tuleviku teemal, mis äh, ei ole mingisugune abstraktne teema, vaid olulise strateegilise tähtsusega konkreetne teema me seisame silmitsi tõsiste väljakutsetega ja igasugused viivitused maksavad hiljem karmilt kätte. oma kõnes täna tahaksin astuda uue õigusliku ja poliitilise sammu Euroopa Liidu süvendamise suunas. pidades silmas, millised tingimused meid ümbritsevad Euroopas ja ülejäänud maailmas, siis pean ma ütlema, et äh, pärast järgmise aasta Euroopa Parlamendi valimisi on õige aeg äh, järgmise olulise sammu astumiseks. ma loodan ja soovin, et kokku kutsutakse Euroopa konvent, uus konvent ning äh, loodan ka, et selle konvendi töö lõpuks saavutatakse enamuse toetuse äh, ja võib-olla isegi üksmeel selles osas, mida on vaja meie rahva tuleviku tagamiseks. meil on vaja uut põhiseadust. ma tean, millised seisukohad valitsevad Euroopa Parlamendis, ma tean, et teie hulgas on neid, kes sellise arvamusega nõustuda ei saa, ma mõistan seda ma saan aru, et paljud suhtuvad sellisesse lähenemisse kahtlusega ja igasugused kahtlused on legitiimsed ja lubatud. Euroopa Parlament ongi loodud selleks, et meil oleks vabadus langetada tulevikku puudutavaid äh, otsuseid, äh, mis on Euroopa Liidu jaoks olulised ja langetada neid demokraatia vaimus mõned on mõningate otsuste vastu, mõned on poolt. ja mina tutvustaksin teile täna oma seisukohti. lõpuks, lõppude lõpuks tahavad inimesed kõige tähtsamate küsimuste üle otsustada tõenäoliselt rahvahääletuse teel kõikides Euroopa Parlamendi liikmesriikides. see annab ka hoopis teistsuguse legitiimsuse eh, langetatavatele otsustele ja inimestel on õigus sellist lähenemist nõuda. aga nüüd räägiksin täpsemalt sellest, miks mina usun seda, mida ma usun. oma poliitilises elus viimase kahekümne viie aasta jooksul olen ma olnud veendunud eurooplane ma usun Euroopasse, ma usun Euroopa kui rahvaste ja riikide ühenduse mõtte mõttesse ning ma usun, et hoolimata sellest, et meie vahel on erinevusi, on meie ühisosa suurem kui äh, nende erinevuste kogusumma. meie varasemad kogemused on meile õpetanud, et koostöö aitab luua rahu, rahu aga on jõukuse alustaladeks. ja Nobeli rahuauhind on üks näiteid sellest olen veendunud eurooplane ja sellest veendumusest ma ei ole kunagi tagan-, taganenud. minu äh, veendumus ja usk Euroopasse on ainult jõudu juurde saanud. pärast teist maailmasõda on tehtud äh, suuri edusamme. me oleme näinud, äh, kuidas sündis Lissaboni leping, ka see oli üks oluline edusamm ja täna tahaksin teile öelda seda, et Lissaboni leping ei suuda enam äh, meie tuleviku vajadustele vastata ja seda juba õige pea. enam sellest lepingust ei piisa, et lahendada nende inimeste probleeme, keda te esindate. aga see pole veel kõik, lugupeetud daamid ja härrad. ülemaailmne finantskriis on äh, pannud meid mõtlema, kas poleks äh, mitte vajalik Euroopa Liitu süvendada, lõimida veelgi rohkem ja me oleme palju pidanud rääkima ka sellest, kuidas vähendada demokraatlikku puudujääki, demokraatlikku defitsiiti. kahe ja viimaste aastate finants, majandus- ja sotsiaalkriis on meie väljakutseid ainult teravamalt esile tõstnud meie väljakutsed on majanduslikud, poliitilised, sotsiaalsed. meie kätes on meie rahvaste ühine tulevik. meil ei saa olla üks keskpank ja seitseteist või kaheksateist erinevat eelarvepoliitikat. see on lihtsalt võimatu. nõukogu, komisjon ja parlament on andnud endast parima selleks, et leida lahendusi kas ajutisi või äh, rohkem alalisemat laadi äh, ühistegevusi otsides, kuid äh, ma pean ausalt ütlema, et pikemas perspektiivis strateegiliseks tegutsemiseks Euroopa Liidus sellest ei piisa. kui Euroopa Liit tahab oma saavutatud positsiooni säilitada ja, ja tugevdada maailma areenil, ühiskonnas ja suhetes globaalses maailmas. lugupeetud daamid ja härrad, nagu minu sõber härra Euroopa Parlamendi president ütles, on olnud mul erinevaid rolle oma poliitilises karjääris ja teie hulgas siin kojas on palju neid, kes võivad seda kinnitada. suuremal osal teistki on selja taga pikk, kirev poliitiline karjäär ja kogemuste pagas ja ikka ja jälle mõned meie hulgast pöörduvad tagasi liikmesriigi tasandi poliitikasse, kuid Euroopa Parlamendist saadud kogemus on väga väärtuslik. minul äh, on kogemusi ka nõukogu tööst, äh, sellepärast et olin peaminister äh, kriisi kõige hullematel aegadel. see kriis saabus täiesti ootamatult äh, kahe tuhande kaheksandast kuni kahe tuhande üheteistkümnenda aastani üritasime leida mingisugustki jalgealust äh, ning äh, pakkusime väga ajutisi lahendusi poliitilistel alustel, mis ei olnud võib-olla alati päris kahtlustest priid. oleme pidanud endale esitama palju küsimusi ja kogu selle protsessi tulemusena oleme me kriisi kontrolli alla saanud mina olin äh, üks nendest, kes selles protsessis osales äh, ja ma nägin, kuidas äh, kriis tuli meile ootamatult. väga paljud otsused langetati suure surve all ja ilma et meil oleksid see, olnud sellised institutsioonid nagu paljudel teistel maailma võimudel. ilma selliste institutsioonideta öö, oleme me nõrgemad ja sellepärast äh, näidatakse meie peale näpuga, minu, teie, kõigi peale ning öeldakse, et me ei suuda kaasaja väljakutsetega toime tulla. paraku aga seisneb meie probleem selles, et meil puuduvad selleks vajalikud vahendid, selleks vajalikud instrumendid. sellepärast ongi nii oluline, et me looksime sellised instrumendid, mis aitaksid meil meie äh, rahva ootusi täita ning tagada neile paremat tulevikku Sloveenia presidendina võin ma teile öelda, et kriis ei ole kuhugi kadunud. kuid äh, erinevate jõudude vahel, erinevate valitsuste vahel, poliitiliste erakondade vahel on äh, nüüd rohkem ühtsust. me oleme langetanud otsuseid, mis on nõudnud äh, küpset käitumist ning äh, ma võin teile kinnitada, et Sloveenia tuleb oma raskustega toime ning äh, saab jälle kord Euroopa eduloo musternäidiseks. kuid äh, ma tahaksin öelda, et me ei tohiks Euroopa Liidus õigusriigi põhimõtet õõnestada ning usaldust Euroopa Liitu vähendada. euroskeptikud koguvad jõudu nüüd juba ka Sloveenias, kuid samas me teame kõik, et probleemi seljatada üksinda me ei saa, aga ühiselt on see võimalik ning selle rõhutamine, selle arvessevõtmine on meie esimene ülesanne. tulevik, me ei saa loota tulevikust soodsamat aega lihtsalt niisama. me peame kasutama ära aasta tuhande Euroopa konvendi äh, saavutusi, hoogu, mille me siis sisse saame. me uskusime tol ajal, et me suudame Lissaboni eesmärke saavutada, me rõhutasime, et meist saab kõige konkurentsivõimelisem teadmistepõhine majandus kogu maailmas. me ei tulnud sellega toime ja kriis ümbritseb meid endiselt kuid me saame sellest kriisist välja tulla. ja see on, on uueks stiimuliks majanduskasvule. meil on vaja finantskonsolideerimist, kuid see tähendab seda, samas, et inimestel on jällegi töökohad, et noored inimesed usuvad, äh, et Euroopa Liit suudab neile tagada väärika elatustaseme austatud Euroopa Parlamendi president, Euroopa lõimimine ja Euroopa laienemine äh, on äh, ka Lääne-Balkani riikide puhul äh, olnud tingitud Euroopa Liidu sisevajadustest ning ka rahvusvahelisest poliitikast. lõimimine kui jõukuse üks allikaid on saavutatav siis, kui me teeme, tegutseme ühiselt kui me tahame püsivat rahu, kui me tahame suuremat jõukust, siis äh, me peame oma koostöödki tugevdama. minu sõnum sellele kojale ja kõigile eurooplastele oleks, et rahu ja jõukuse pärand, mille me juba oleme loonud, väärib meie kaitset, seda saab kaitsta seda saab tugevdada, aga ainult siis, kui meie poliitiline koostöö on tugevam. ja seetõttu me ei peaks kohkuma tagasi vajalike otsuste eest. muidu seame me selle pärandi ohtu. mina olen ühe väikese Euroopa Liidu president ja kõnelen väikese Euroopa Liidu presidendina võib-olla võiks arvata, et äh, mõne suurema riigi president peaks seda ütlema, kuid äh, Sloveenial on kogemusi suurema riigi lagunemisega, föderatsiooni riigil, föderatsiooni lagunemisega. ja need kogemused aitavad äh, meil mineviku kogemustest õppida Euroopat kujundades. väga paljud inimesed usuvad, et pädevuste üleandmine Euroopa Liidu tasandile vähendab liikmesriikide suveräänsust. aga vastupidi, see on eeltingimuseks, et kõikide liikmesriikide eripärad jääksid püsima, mitmekesisus jääks püsima praeguses maailmas kui me ei tee koostööd, siis ei suuda me kaasaja kiire tempoga sammu pidada. ja sellepärast olen mina Euroopa suurema lõimimise veendunud pooldaja. lubage mul ka väljendada soovi, et meie püüdlusi toetaksid ka noored. aga praegusel hetkel on kakskümmend viis protsenti meie noortest tööta ja paljud meist räägivad Euroopa Liidu kui ühendatud äh, Euroopa osariikide visioonist ilma täpsemalt äh, selgitamata, millist, äh, milliseid soov eeliseid toob see kaasa meile teaduse, tehnoloogia, majanduse, sotsiaalvaldkonnas, kuidas see aitab meile konkureerida Ameerika Ühendriikide Hiinaga. me peame oma noortele selgitama, mida see lõimimine tähendab ja kuidas see lõimimine suurendab nende jõukust ja ma arvan, et selline teavitustöö on pingutusi väärt ning meie tulevik sõltub sellest, kas me suudame seda teha edukalt või mitte nii et äh, kasutaksin võimalust ning äh, pöörduksin ka ülemkogu poole, mis äh, lu-, et ülemkogu toetaks programme, mis loovad töökohti noortele, kas mikroettevõtteid toetavaid või, või koolitusvõimalusi toetavaid programme. selles protsessis on tähtis roll ka teil, Euroopa Parlamendi liikmetel kui äh, mitmeaastase finantsraamistiku äh, kokkulepet sõlmitakse, äh, siis on ka teil oma sõna sekka öelda. ja alati, kui ma räägin Euroopa Ühendriikidest, siis ma ei pea siin silmas sellist Ameerika Ühendriikide laadset ühist sulatuspada, vaid Euroopat, kus on äh, suur mitmekesisus. me peame leidma uued moodused, äh, kuidas seda mitmekesisust äh, alal hoida, samal ajal ühtsust toetades. olgem otsekohesed. ma tean, et teie hulgas on palju neid, kes minuga ei nõustu. kuid kui me tahame tugevat Euroopat, ja kui me usume, et meil on vaja samas rohkem aega selleks, et oma mõtteid välja kujundada, siis äh, võidavad sellest ainult euroskeptikud. ja sellel on pikaajalised tagajärjed. lugupeetud president, austatud daamid ja härrad, lõpetuseks äh, tahaksin omalt poolt äh, avaldada tänu Euroopa Parlamendile. Teie olete oma töös Äh, aidanud kaasa demokraatliku otsustusprotsessi äh, tagamisse. ma tean, et see on valus, et avalikkus ei pruugi alati teada, kui tähtis on teie roll. nii et äh, kasutan võimalust ning avaldan teile tänu isiklikult ja ka oma rahva nimel. ma tahaksin tänada teid teie töö, teie pingituste eest, mis kõik teenivad meie rahva enamuse huve meid ootab ees ühine tulevik, mina vaatan sellele tulevikule vastu veendumuse ja usuga. ma arvan, et Nobeli rahupreemia andmine meile oli pikk, mitte niivõrd preemia, kuivõrd hoiatus. hoiatus, mis peaks meile meelde tuletama, et rahu ei ole kunagi antud äh, kunagi lõplikult tagatud, me peame rahu nimel tööd tegema iga päev, iga hetk, me peame oma rahva huve teenima ning hoolimata raskustest tuleme me selle ülesandega toime. suur tänu, härra president! vielen dank herr staatspräsident! suur tänu. tegemist oli kõnega, mis võib põhjustada mitmeidki vastuolulisi arutelusid äh, parlamendis Teie seisukohad, mida te siin e-, e-, tutvustasite, ei meeldi kindlasti kõikidele kolleegidele, te teate, milline on minu seisukoht, sellele ma siin ei pea viitama, aga see tänu, mis te avaldasite meie tööle, oli suurepärane ja, ja tahaksin teid selle eest soojalt tänada. esimest korda tundub olukord olevat selline, et üks riigijuht nii selgelt parlamenti tehtud töö eest tänab. Te olete olnud väga pühendunud, olite väga pühendunud parlamendi liige ja seega te teate, et seadusandlik eh, kogu, kus on üle seitsmesaja 700 liikme teeb väga suurt tööd äh, miljardite kodanike nim-, milja-, miljonite kodanike nimel. ja tegemist on unikaalse parlamendiga ja seepärast on väga hea, et te meile tänu avaldasite ja tänan teid omakorda selle eest, aitäh! Euh, niisiis jätkame nüüd äh, hääletusega ning hääletame nüüd proua Teli